Good afternoon, everybody. I think that uh... tere päevast kõigile. ma arvan, et võime alustada seda meeldivat õhtupoolikut selle meeldiva koosolekuga. ma juhatan seda tööhõive komisjoni esimest korda, aga mul on tõesti hea meel ja au juhatada seda väga olulist koosolekut ja meeldiv näha nii palju naeratavaid inimesi nagu teie, sealhulgas tõlgid, kes naeratavad alati, kui mind näevad. see on teist tõesti kõigist väga kena. aga vaatame siis, mis meil päevakorras on. kõigepealt, kas kellelgi on midagi meie päevakorra vastu? kui mitte, siis on päevakord heaks kiidetud. suurepärane ja siis on mul au äh, juhataja teataannete raames öelda teile tõlkega seoses kõigepealt, et kõik, et kogu meie keeleprofiil on täna olemas, välja arvatud malta keel. ja samuti on mul suur au ja hea meel öelda, et äh, tahaksin tervitada uusi alalisi liikmeid, Andrea Boksur Ungarist, Mirjam Leksmann Slovakkiast ja siis Helen Fritson Rootsist ja Dominic Pild Prantsusmaalt ja siis veel Margareta de la Pisa Carion Hispaaniast. ma loodan, et tuleb teiega suurepärane koostöö tulevikus. nüüd siis koosolekute protokollide kinnitamine nüüd äh, pärast seda tuleb meil üks tund Eurofondi aruande arutamiseks palgavaesuse kohta Euroopa Liidus ja tervitangi siinkohal Eurofondi esindajaid. alati on hea meel teiega kohtuda ja kuulda teie tööst. tere tulemast et äh, proua Daphne Arendt, kes on äh, vanemteadur sotsiaalpoliitika üksuses Eurofoundis ja tema annab meile ülevaate sellest, kuidas on vaesuse olukord arenenud pärast finantskriisi aastal kaks tuhat kaheksa ja milline on olnud selle mõju sotsiaalsele olukorrale eh, Euroopas. tema ettekanne põhineb kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta Eurofondi aruandel sel teemal, aga seal on ka värskemaid andmeid, eh, mida me kuuleme just tänases ettekandes. Teil on aega kümme minutit ettekandeks ja seejärel on võimalus esitada küsimusi, palun suur aitäh, juhataja. kõigepealt mul on suur au tõesti olla siin täna teiega ja tutvustada meie tööd, mis puudutab äh, palgavaesust Euroopa Liidus. nagu te teate, üle kahekümne miljoni töötaja Euroopa Liidus elab pere majapidamistes, kus kasutatav äh, sissetulek on alla vaesuspiiri. ja Euroopa Liit on seadnud endale kaks tuhat kakskümmend strateegia raames eesmärgi just kakskümmend miljonit inimest välja tuua vaesusriskist ja sotsiaalse tõrjutuse riskist. nii et palgavaesus tõesti väärib poliitikute tähelepanu. inimestele tööhõive tagamine ei piisa, tarvis on kvaliteetseid töökohti, sotsiaalset kaitset, nii nagu on ette nähtud sotsiaalõiguste sotsiaalsambas. see on väga oluline raamistik, ma tulen selle juurde oma ettekande lõpus veel tagasi. Eurofond on jälginud äh, palgavaesuse olukorda aastast äh, kaks tuhat kümme, kaks tuhat seitseteist kirjutatud aruanne oli jätkuaruanne sellele, kus me soovisime täpsemalt vaadata, kuidas palgavaesus on arenenud pärast finantskriisi. ja teie soovil oleme nüüd täiendanud, ajakohastanud statistikat kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aruandes olid kahe tuhande neljateistkümnenda aasta andmed ja nüüd me oleme ajakohastanud neid kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta andmetega slaidil ka näete mõningaid olem-, olulisemaid tulemusi meie aruandest ja me oleme soovinud vaadata just äh, sotsiaalset olukorda. täna me keskendume äh, töötajatele, kes äh, on ebastandardses tööolukorras eriti osaajaga töötajad, need, kes äh, teevad seda mittevabatahtlikult äh, ja ka füüsilised isikust ettevõtjad, need on rühmad, kes on kõige rohkem ohustatud. vaatame, mis aga tekitab eeskätt palgavaesust. sellelt slaidilt näete, et on kolm peamist põhjust. Äh, kõigepealt madal tunnipalk peab ütlema, et harva on see iseenesest palgavaesuse põhjuseks, aga ähm, madal palk oluliselt suurendab äh, palgavaesuse ohtu, sest ähm, madala palga mõju äh, isikule äh, sõltub sageli majapidamise koosseisust. kui madalat tulu teenival isikul on ka ülalpeetavad, siis on see risk kõrge. ja see on ka põhjus, miks üksikvanemad on sageli ohustatud, sest juba iseenesest loogiliselt võttes neil ongi ainult üks sissetulek. ja e, laste e, arv, e, tähendab, samasugune laste arv on suurem risk ühe vanemaga perekondades kui kahe vanemaga perekondades ja ka äh, väiksema tööajaga isikute palgavaesuse oht on suurem, siis ka need, kellel on suuremad vajadused, näiteks tulenevad lastest perekonnas, ja ma juba ütlesin, kõige rohkem on ohustatud üksikvanemad, sageli ka suuremad perekonnad on ohustatud ja sealhulgas ka majapidamised kus näiteks eh, kaks täiskasvanut on kolinud kokku oma vanematega. ja siis eh, mittevabatahtlikud osaajaga töötajad, eh, füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel ei ole endal töövõtjaid ja siis ajutiste lepingutega töötavad isikud. tahaksin anda üldise ülevaate palgavaesusest põhinevalt kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta andmetel ja nagu te näete, üldiselt on olnud äh, muudatus väike, keskmine näitaja üheksa koma neli protsenti, see on kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta Euroopa Liidu terviknäitaja, ehk siis enam-vähem iga kümnes töötaja on palgavaesuse ohus. aga on e-, suuri erinevusi riigiti graafikult näete muutusi kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kaheksateist ja siis viimaseid kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta andmeid. mõnede riikide puhul on need kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta andmed. nooled, jämedam nool näitab, et muudatused olid kogu perioodi jooksul Äh, kitsam joon, et kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kaheksateist. mõningates riikides on äh, trendid tugevamalt märgatavad kui teistes, eriti Luksemburg äh, tuleb siin esile, ma tulen selle juurde veel tagasi. Luksemburgis on suur osa välismaiseid töötajaid, kes töötavad jaekaubanduses, toitlustamises ja majutussektoris miinimumpalgaga arvan, et on oluline ka märkida, nagu te tegelikult juba ilmselt teate, et Luksemburgis on suur osa välismaist tööjõudu ja seetõttu see määr ongi seal nii kõrge. ja veel võib esile tuua Rumeeniat, kus on endiselt kõige suurem palgavaesuse määr. aga samas aastal kaks tuhat kuusteist hakkas palgavaesuse oht seal vähenema aga maapiirkondades ei ole piisavalt võrdseid võimalusi ja madala haridusega, madalate oskustega töötajad on endiselt ohustatud. ja siis Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Austria, nõndanimetatud kontinentaalriigid, kus on ähm, tugevad kollektiivläbirääkimised seal on suhteliselt vähe palgavaesust, aga see ei kehti ebastandardse töösektori puhul. tööseadusandlus kaitseb täistööajaga töötajaid, aga tunduvalt vähem eeskirju on ebastandardse töö kohta nendes riikides. siis järgmiseks vaatame arenguid erinevate lepingutüüpide osas. graafikult näete täistööajaga ja äh, alaliste lepingutega isikud on kõige väiksemas palgavaesuse ohus. siin te näete seitset erinevat tulpa ja erinevus osaajaga täisajaga ja vabatahtlike, mittevabatahtlike töötajate vahel põhineb nende enda äh, olukorra kirjeldusel. Äh, ajutised lepingud ja mittevabatahtlik osaajaga töötamine on sageli need olukorrad, kus töötaja tahaks töötada rohkem, aga sageli ei leia tööd rohkemaks ajaks Äh, mittevabatahtlikud osaajaga töötajad on kõige rohkem palgavaesuse ohus. ja töötute puhul on küll see oht äh, kõrgem aga, aga kolmkümmend protsenti on siiski päris kõrge näitaja. ajutine töö on ebastandardne töö, sest isikud palgatakse vaid mingiks konkreetseks perioodiks Nad on ka rohkem ohustatud kui alaliste lepingutega töötajad, siis ähm, füüsilisest isikust ettevõtjad, nende puhul on pilt keeruline, ma tulen selle juurde tagasi, mõningates riikides ähm, näiteks on, äh, käivad selle alla ka hooajatöötajad põllumajanduses, ka neid klassifitseeritakse füüsilisest isikust ettevõtjateks. siis äh, välismaal sündinud töötajad osaajaga töötajad ja ajutised eh, töötajad on tunduvalt levinumad nendes rühmades ja seetõttu on nad eriti ohustatud palgavaesusest. kui vaadata osaajaga töötajaid, siis näeme, et riigiti on erinevused väga suured, ulatudes neljast protsendist Taanis kuni neljakümne kahe protsendini Bulgaarias. mõningates riikides ei olegi risk kõrgem kui täistööajaga töötajate puhul, näiteks äh, Taanis ja Hollandis on see risk enam-vähem samasugune väga oluline on vaadata ka seda, kuidas mõõdetakse palgavaesust ja defineeritakse. oma eelmisel slaidil, kus ma näitasin teile koguandmeid, unustasin märkida, et EU-SILK näitaja on tegelikult kombineeritud näitaja. seal vaadatakse eh, isiku poolt tehtavat tööd, peab olema tööd vähemalt seitsmel kuul aastast ja siis äh, vaadatakse ka majapidamise sissetulekut ja seal kasutatakse mediaansissetulekut. see peab olema väiksem kui kuuskümmend protsenti mediaansissetulekust, et isikut pidada riskigrupis olevaks. ja samuti ma hüppasin kiiresti üle veel ühest asjast, äh, ütlesin, et majapidamise koosseis on väga oluline palgavaesuse riski puhul. ja sellistes riikides nagu näiteks Holland võib sageli näha, et osaajaga töötaja ei ole sageli ähm, põhisissetuleku teenija ja sellest tuleneb ka suurem palgavaesuse oht. kui tulla nüüd tagasi siis osaajaga töötajate olukorra juurde, võib öelda, et üldiselt neil on suurem vaesuse risk. riikides, kus äh, kombineeritakse erinevaid riskitegureid, näiteks madal palk, ebastabiilsed töökohad, äh, pereliikmete äh, eraldi sissetulekud ja nii edasi. kui vaadata mittevabatahtlikke osaajaga töötajaid, siis oluline on märkida, et tulenevalt kriisist ja tööturu kokkutõmbumisest kasvas ähm, MIPE vabatahtlikult äh, osaajaga töötajate arv äh, oluliselt. Äh, oli vähe tööd, inimesed olid valmis vastu võtma osaajaga töökoha, kuigi nad oleks eelistanud töötada täiskohaga. nii et lihtsalt iseenesest töö tagamine isikule ei ole piisav võitlemaks palgavaesuse vastu, me peame vaatama ka, millist sissetulekut need isikud teenivad. mittevabatahtlikult osaajaga töötamine kasvas enamikus riikides kriisi ajal, mitmetes riikides tegelikult isegi üle kümne protsendipunkti ja risk ulatub kolmeteistkümnest protsendist Tšehhi Vabariigis kuni kaheksakümne protsendini Rumeenias juhul kui tegemist on MIP vabatahtlikult osaajaga töötava isikuga. ja mitte vabatahtlikult osaajaga töötavate isikute arv Rumeenias praktiliselt äh, on kahekordne võrreldes Euroopa Liidu keskmisega. ja kui vaadata osaaja ajutisi töötajaid, siis siin on ka muster riigiti erinev. arengud on olnud väga erinevad riigiti näiteks suur langus on olnud Bulgaarias ja Eestis, aga samas suur kasv on olnud Luksemburgis, Lätis ja Austrias. edasi äh, füüsilisest isikust ettevõtjate olukord, nagu ma ütlesin, äh, see rühm on oma olemuselt natuke keerukas ja seda mitmel põhjusel Äh, on küsitavad ka, äh, on küsitav ka andmete usaldusväärsus, mis on võib-olla toonud kaasa olukorra ülehindamise mõnedes riikides. kui me räägime FIE-dest, siis äh, tuleks vaadata ka tegelikku elatustaset ja materiaalset puudust. ja sellega seoses näeme et on riike, kus eh, palgavaesus on tunduvalt eh, kõrgem kui materiaalse puuduse määr. Rootsi, Luksemburg, Saksamaa, Taani, üldised need riigid, kus on madal palgavaesus ja nendes riikides eh, on FIE-de vaesus enamasti seotud sissetulekuga. võib-olla nad maksavad endale näiteks väikest tulu oma käibest, aga samas üldiselt võib neil ikkagi minna päris hästi, kui vaadata materiaalset puuduse olukorda. Rumeenia aga on siin eh, erijuhus, siin ei saa alahinnata põllumajandussektorit ja hooajatööd, mis Rumeenias toimub. see aitab mõista paremini, miks palgavaesus on just nii kõrge eh, Rumeenias selle kategooria isikute hulgas selline on siis äh, lühiülevaade olukorrast erinevate lepingutüüpidega isikute puhul. järgmiseks tahaksin natuke rääkida sellest, mis aitaks äh, vältida palgavaesust. Äh, kirjanduses sageli viidatakse kolmele potentsiaalsele meetmele. miinimumpalgad, selle juurde tulen kohe tagasi siis sotsiaalsiirded, mis äh, võivad aidata täiendada nende majapidamiste sissetulekut, mis muidu jääksid allapoole vaesuspiiri, ja siis kaudsed meetmed. sellised meetmed, mis kaudselt mõjutavad sissetulekut, näiteks võimaldades isikutel rohkem töötada, sest nad saavad lapse anda lapsehoidu äh, või siis äh, majapidamistoetused, äh, eluasemetoetused, äh, koolitus, mis aitab leida paremat töökohta ja muu taoline. kaks tuhat seitseteist viisime läbi uuringu ja leidsime, et äh, hetkel ei keskenduta niivõrd nendele kaudsetele meetmetele, vaid mitmetes riikides aga mitmetes riikides on hakatud kaudseid meetmeid siiski üha rohkem kaaluma. see teine alapunkt on siin ka väga oluline, ma loen selle ette, sest see aitab mõista palgavaesust, et see on tunduvalt keerukam isikutele ja majapidamistele kaasnevad miinused võivad olla kumulatiivsed, aga olla ka omavahel seotud öö, äh, öö, äh, oma eluaja jooksul ja riikide institutsionaalne kord, ähm, poliitika ja pakutavate teenuste kvaliteet, kättesaadavus ähm, mõjutavad äh, palgavaesuse olukorda. keskenduksin lühidalt miinimumpalgale kõigepealt me teame uuringutest, et miinimumpalgast saadav summa äh, majapidamise puhul on üldiselt piisav, et vältida üksiku täiskasvanu vaesusohtu, aga sellest rahast ei piisa üldiselt rohkem kui ühele isikule. nii et paljudes majapidamistes äh, on tööl rohkem kui üks isik. miinimumpalk peaks olema väga kõrge, kui me tahame, et see kaitseks isikuid palgavaesusesse langemise eest. aga väljakutseks miinimumpalga ja palgavaesuse puhul on see, et enamik Äh, madalapalgalisi ei ole äh, ise otseselt vaesed, äh, tavaliselt ähm, teine palgateenija majapidamises töötab osaajaga, teenib vähem, nii et miinimumpalga tõstmisega me kaitseksime ainult väiksemat osa majapidamistest palgavaesuse eest ja siis miinimumpalga puhul teiseks küsimuseks on see, et hetkel äh, ei hõlmata füüsilisest isikust ettevõtjaid ja ebastandardseid äh, töötamise viise, keskendutakse ainult põhipalka saavatele inimestele. see on asi, mille kallal me endiselt töötame, aga palgad ja kollektiivläbirääkimised paljudes riikides ei hõlma neid ebastandardseid sektoreid. nii et põhimõtteliselt me ei jõua kõikideni, kelleni soovitaks jõuda selle konkreetse meetmega. kuna minu aeg hakkab otsa saama, siis ähm, lähen oma kokkuvõtlike punktide juurde. nimelt oleme näinud, et äh, ajutiste lepingutega, osaajaga töötajad, eriti need, kes mitte vabatahtlikult töötavad äh, osaajaga ja füüsilisest isikust ettevõtjad, võivad tunduvalt suurema tõenäosusega olla palgavaesuse ohus. seetõttu on äärmiselt oluline kaaluda isikute õiglast sotsiaalset kaitse mittestandardse eh, tööhõivesektori puhul. samuti on oluline mõista, eh, kui suur mõju on üleüldise majapidamise olukorral. nagu ma ütlesin, eh, piisav miinimumpalk eesmärk on iga mis tahes sotsiaalkaitse mudeli eh, põhisambaks, aga eh, poliitika peaks keskenduma eeskätt eh, majapidamise miinimumsissetulekule, mis kajastab rohkem konkreetset olukorda. ja siis veel kokkuvõtteks, palgavaesuse analüüsimisel tuleb mõelda ka sellele, kuidas konkreetne meede on struktureeritud, see mõõdab suhtelist vaesust ja tasub kaaluda ka absoluutset vaesust, näiteks materiaalset puudust isikute puhul. ja on olnud kuulda hääli, et äh, tasuks kaaluda ka komisjoni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta soovitust investeerida lastesse ja murda see ebasoodustsükkel, tagamaks, et äh, lapsed ei kasva üles vaesuses ja palgavaesusele keskendudes tuleks muuhulgas kaaluda ka seda elementi, sest on äh, tihe side äh, selle vahel, et majapidamises on lapsed ja kas on ka palgavaesuse risk. Äh, sotsiaalõiguste äh, üks sammas ütleb ka, et lapsed peaksid olema kaitstud vaesuse eest. me leiame, et ähm, see sammas iseenesest loob kasuliku raamistiku. see peaks olema selline üldine horisontaalne põhimõte, mis läheb kaugemale õiglasest palgast, aitäh. Of course applause, thank you. aitäh, aplodeeriti ka. Teil oli pikk tee tulla ja nüüd annan sõna meie liikmetele. Te võite kõik sõna paluda, kui soovite veel kõnelejate hulka saada. võime alustada koordinaatoritega, kui teie sõna soovite, kui ei, ma näen, minu aseesimees kaasa. palun. aitäh, suur aitäh selle ülevaate eest ning detailide eest. mul on kaks küsimust. kas olete näinud midagi paljulubavat selles osas, kuidas saaks liikmesriikides vaesuse vastu võidelda? Eh, ja mida võiks kasutada Euroopa Liidu üleselt. teiseks kas, küll mainisite juba natuke, aga saaksite rääkida soolisest aspektist? ja olete te täheldanud ka mingit seost palgavaesuse ning vaimse tervise probleemide vahel? suur aitäh! no. kas soovite sõna? ei? siis sotsialistid keegi? härra Angel. aitäh selle ettekande eest, mul on kaks küsimust. Äh, see osa sissetulekust, mis läheb ähm, äh, ela, eluaseme peale. tean, et Luksemburgis on palgad väga kõrged keskmiselt, aga ometigi oli äh, palgavaesus olemas, ehk siis kas teil on midagi selle kohta ütelda, kui suur protsent sissetulekust läheb äh, eluaseme peale ja teiseks rääkisite samuti maksudest, äh, mis inimesed maksavad ning maksupoliitikast, kuidas see, see mõjutab pro-, palgavaesusega seotud probleeme. aitäh, idee, ei, jah palun. ja siis Renew. jah, aitäh. võtan sõna prantsuse keeles. ma tahaksin küsida, võib-olla te mainisite seda, kui suur on vaeste töötajate hulk äh, vabakutseliste seas ja just platvormitöötajate seas. kas teil on mingeid proportsioone või protsente välja tuua just nende hulgast? aitäh küsimuse eest. proua Liitsi, suur aitäh. mina tahtsin küsida, kas on andmeid selle kohta, milline on seos puuetega inimestega nende tööhõive osas ning selles osas, Äh, kuidas nende puue on mõjutanud äh, nende vaesuse taset? suur aitäh! kuue NKL-i seast. Äh, suur tänu, ka mina tahaksin kõigepealt tänada selle ülevaate ja statistika eest ja need faktid, mis te meile olete esitanud Äh, mul on üks väike tähelepanek. Äh, tahaksin täpsustada, millest me räägime. räägime sellest, et inim-, et kas inimesed on vaesed või vaesuse ohus. Äh, et kuigi nad võib-olla mõnikord töötavad osaajaga, mõnikord täistööajaga ja mõnikord mitte vabatahtlikult. ja me räägime ju tegelikult kogu Euroopast milline on meie heaolu ja samas äh, me räägime ka ajaperspektiivist kümme kuni kakskümmend aastat, äh, paljud äh, inimesed ei ela ära oma palgast ja see on tegelikult skandaalne. ja naised on suuremas ohus kui mehed, nad küll tahaksid sageli seda paremat sissetulekut aga küsimus on ka selles, et need, kes eluajal teenivad vähem, saavad tulevikus ka suurem, väiksemat pensioni ja pensionite, pensionäride vaesus on ka suur probleem Euroopas. nii et see on tegelikult kõik väga suhteline. tahtsin lihtsalt selle omalt poolt ära märkida, te olete rääkinud ka erinevatest tööhõive äh, liikidest, vabatahtlikust osaajaga tööst ja nii edasi. millised äh, tüüpilised rühmad on, mis on äh, tugevamalt vaesusest ohustatud, näiteks tähtajalised lepingud, alltöövõtuga töötajad ja nii edasi. kas te oskate saaksite siin ka natuke sisulisemalt võib-olla kommenteerida. ja Euroopa eh, siseturg on ka eh, seda mõjutanud eh, erinevates liikmesriikides. mina olen pärit Saksamaal kahe tuhandendate aastate alguses Euroopa ülene konkurents ja eh, Ida-Euroopa poliitikast nii-öelda troika poliitika, tariifikokkulepped, kõik need on mõjutanud. ja te olete nimetanud kolme meedet, miinimumpalk sealhulgas eh, on väga oluline, et me ka Euroopa Parlamendis arutaksime miinimumpalga teemat. ja ka eh, ametiühingute nõudmine, et võtta kuuskümmend protsenti selleks lävendiks, kust alustatakse vaesusriski. ja samuti te ütlesite, et me peaksime rääkima kaudsetest meetmetest ja nõndanimetatud sotsiaalsiirdesüsteemidest. jah, ma sooviksin seda samuti, aga oluline on ka nii-öelda palgakokkulepete küsimus tariifikokkulepete süsteem, see oleks samuti väga oluline, sest äh, juhul, kui selliseid kokkuleppeid ei ole, siis see suurendab ka palgavaesuse riski. suur aitäh nende küsimuste eest. keegi teine ei soovi fraktsioonide nimel sõna, siis proua Holmski-Nell, palun. vabandust häälduse eest, ütleb esimees üritan järgmiseks korraks teie nime sõn-, selgeks saada. ei ole mingeid probleeme, ütleb kõneleja. aitäh. ma, ma, peaksime kõik avaldama tunnustust Eurofondile selle ettekande eest ja raporti eest. kriisi ajal üritasime vaadata, kuidas tagada tööhõive aruteludes kõrge kvaliteet, mida teha selleks, et vähendada vaesust ja edendada sotsiaalset ühtekuuluvust. see näitab äh, nüüd seda, et tegelikult meie majanduse taaskäivitamine pole olnud kestlik ja kõik ei ole sellest samamoodi kasu saanud. töötus, äh, ela, eluase, lastetöö äh, me näeme, kuidas olukorrad on väga erinevad neis küsimustes liikmesriikides ja sellest tulenevalt võib ütelda, et vaesuse vähendamine peab olema meie üldiseks eesmärgiks, me peame üritama vähendada just palgavaeste ähm, osakaalu samuti. üks kümnest elab äh, vaesuse äärel. sellel aastal kaks tuhat kakskümmend komisjon äh, küll töötab nende küsimustega, aga ei maini vaesusevastast võitlust näiteks noortetagatisega oleks võimalik kaasatust parandada ning äh, töötingimusi parandada. me ei räägi siin sellest, me äh, peaksime samuti arutama seda, kuidas me saaksime äh, platvormitöötajad aidata kuidas Eurofond seda näeb, kuidas te arvate, et me saaksime aidata inimestel eluaset leida, kuidas me saaksime lastele suuremat tähelepanu pöörata, kuidas vähendada äh, vaesust tööl? suure aitäh teile. me saame äh, sõna võtta rahulikult, sest aega meil praegu on ma ei tea, kas proua Bishop soovis sõna, aga härra Danielson samuti. Thank you uh,. I will try to be extremely slow. üritan siis väga rahulikult rääkida. aitäh ettekande eest ja aitäh selle eest, et rääkisite ka mm, seostest mittestandardse tööhõivega. Teid kuulates muidugi mõista keegi ei väida, et äh, toetataks palgavaesust. aga kui vaadata erinevate liiki mittestandardset äh, tööhõivet, siis me näeme, et tegelikult me oleme seda kõike aktiivselt poliitiliselt toetanud. kui vaadata äh, mitte vabatahtlikku osalist tööaega, siis me oh, ju näiteks Rootsis ka kohalikes omavalitsustes äh, üritame pingutada, et kõik saaksid täisajaga töötada, kui nad soovida, aga peaasjalikult on need naised, kes töötavad avalikus sektoris osalise ajaga. kui vaadata samuti äh, FIE-sid, see on nüüd uueks äh, modernseks viisiks äh, töötada. sama käib tegelikult ka teiste ajutiste lepingute kohta, see on jällegi ka midagi, mis on tegelikult leidnud toetust ka poliitilisel tasandil. kui me näeme suurt seost palgavaeste vahel ning seda liiki töövormide vahel, siis eh, mida me saaksime Euroopa Liidu poliitikas teha, et selle vastu võidelda, kokkuvõtteks, kui me lahendame palgatöötajate vaesuse, siis me peaksime tagama selle, et kas me ei peaks siis tagama seda, et ikkagi oleksid äh, traditsioonilised töökohad kõigil? aitäh, kas on veel küsimusi, kommentaare? jah? härra Pislaariu. aitäh, aitäh ettekande eest. üks küsimusi Äh, mis puudutab äh, lahendusi, on järgmine. eks me ikka üritame kasutada öö, äh, levinumaid lahendusi. keskendutakse mittestandardsetele töölepingutele ja nii edasi, aga te mainisite ka seda, et on päris palju riike kaalutakse ka muid lahendusi nagu elakestev õpe ja muid võimalusi selleks, et äh, olukorda parandada, uued oskused, äh, oskuste parandamine ja nii edasi. Teil on väga põhjalik uuring ja kommenteerite ka kõike seda, aga ma tahaksin küsida seoses ka sellega, mis äh, kolleegid küsisid poliitikate ja lahenduste kohta. kas teie leiate, et me saaksime läbi selle poliitika olukorda parandada palgavaesuse osas. suur aitäh ja viimasena kolleeg Bishop, palun. aitäh, mul on hästi lühike küsimus ja üks ja paar soovitust selle kohta, et meil on suuri vastuolusid Euroopa Liidu poliitikates, ühest küljest majanduspoliitika soovitused majandusreformide kohta, mis on viinud tegelikult palgavaeste arvu kasvuni. teisalt on meil sotsiaalpoliitika, kus alati üritatakse tagada paremini tasakaalustatud poliitikaid ühest küljest siis näiteks majanduspoliitika, teisest küljest struktuurireformide läbiviimisel mille eesmärgiks on palgaaasta vähendamine. aitäh, kolleegid, põnevate küsimuste eest, sõna on teil. ja teil on nüüd aega. Thank you. neliteist minutit. aitäh. annan endast parimaid teie küsimustele vastata, mis olid väga põnevad ja väga asjakohased üritaksin vastata selles järjekorras, nagu te need ka esitasite. siin tõstatati ka samu küsimusi. palju lubavad äh, tavad, mida saaks Euroopa üleselt äh, kohaldada? Eurofond üritabki vaadata, mis liikmesriikides tehakse ja üritab siis äh, selgitada, miks teatud riikides on väiksem äh, palgavaeste määr. ma pean samas toetama, et palgavaesus on niivõrd spetsiifiline ja keerukas teema, mis on tugevalt seotud institutsionaalse korraldusega, et ei ole lihtne välja töötada mingeid üldiseid äh, sobivaid lahendusi. eluasemekriis on üheks heaks näiteks meetmest või probleemist, mida saab lahendada läbi selle, et äh, pakutakse piisavalt eluasemeid, mis on ka taskukohased kõikjal Euroopa Liidus. me teame, et isegi mõningates äh, rikkamates riikides, Luksemburg mainiti siin, kõrged äh, eluasemehinnad äh, on viinud selleni, et inimestel on väga keerukas leida endale eluaset. ligi neljandik nende sissetulekust lähebki eluaseme peale aga see on väga üldine lahendus. me teame ka, et ta aitab, kui tagame, et inimesed, äh, inimestel on oskusi palgavaesus on suureks äh, probleemiks eriti just oskusteta töötajate seas riikides nagu Bulgaaria või Rumeenia, kus üldiselt on äh, puudu oskustest, võib-olla tasuks sellesse investeerida aga siin me vaatame juba riigipõhiseid lahendusi. sellest tulenevalt ma arvan, et kus Eurofond võiks oma panuse anda, on see, et me võib-olla pakuksime teile tabeleid, kus te näete, millistes riikides äh, hästi läheb ja me võime sellest kokkuvõtte teha. ma leian, et siin on päris keerukas üldist lahendust välja pakkuda, nagu ma ütlesin oma ettekande käigus, me usume, et oluline on vaadata majapidamiste koosseisu, vaadata, milline, millist miinimumsissetulekut on vaja, et ei satutaks va-, äh, vaesuse ohtu. me teame, et naised on suuremas ohus, eriti seetõttu, et naised, eriti üksikemad, tihtilugu on just naised kui vaadata naiste-meeste protsenti, siis võib-olla äh, nendest tulemustest ei tule välja, et naistel läheb kehvasti, sellepärast et võib-olla elavad nad äh, kodus, kus nad on, nende palk on äh, väiksem kui mehe oma, siis on seda raske märgata, aga me peame alati kaaluma just ka soolist aspekti. küsiti selle kohta täpsemalt, kes on va-, kes need vaesed on ja millest me siis räägime. meie üritame analüüsida ja jaotada rühmadesse töötavat elanikkonda Euroopas. me näeme, et üldiselt äh, need, kes töötavad äh, täistööajaga, on väiksemas äh, vaesuse ohus see on seotud ka töö intensiivsusega, mida rohkem te töötate, seda väiksem tõenäosus on, et te ohtu satute. mis puudutab pensionile mineku iga, siis usun, et see arutelu on hoopis teistsugune arutelu. ma usun, et paljud äh, pensionile jääjad satuvad vaesusesse, aga meie seda oma raportis ei katnud. aga ma usun, et kaalub ka seda küsimust arutada ja vaadelda, milline on vaesuse oht pärast pensionile jäämist siin enamasti sugu mängib olulisemat rolli. sellepärast, et naised oma töö, aktiivse töö elu jooksul äh, jäävad kaotaja rolli. siin räägiti sellest, et oleks vaja rohkem äh, tavalisi traditsioonilisi töökohti ja küsiti, millised võiksid olla lahendused vaesusele ma ütlen, et eeldades, et, et tekib rohkem platvormitööd ja rohkem arenguid just selles suunas, siis võib-olla peaksime pigem üritama tagada kõigile samad õigused ja sama sotsiaalse kaitse. ei ole vahet, kas te olete täistööajaga või siis ainult töötate aeg-ajalt või on teil mitu töökohta. nii ehk nii, ükskõik kus te töötate või mis olukorras te olete, teil peaks olema tagatud samasugused sotsiaalsed õigused ja kaitse. inimesed tööle, jah. E, need see on oluline ennetav meede. Need, kes töötavad, e, ilmselgelt elavad ikkagi paremini aga küsimus ei ole ainult selles, et neile töökoht leida, vaid et tuleb ta samuti tagada, et nende töökohad oleksid hea kvaliteediga, kuidas seda teha, seda saab teha läbi eh, selle, et inimestel on juurdepääs koolitusele ning eh, võimalusele mm, edutada, edutatud saada. maksusüsteemid, see on samuti eh, osaks meie loost paljudes, me näeme liikmesriikides on väga erinevaid süsteeme. on süsteeme, mis võimaldavad inimestel ka maksupuhkust saada, kui neil on, sissetulek on väga madal. see jällegi varieerub väga palju riigiti ning erinevusi on ka institutsionaalsel tasandil. ma arvan, et praegu me võiksime mõned need küsimused teadmiseks võtta ja välja töötada mõned soovitused ja mitte ei peaks ma üritama nüüd siin eh, kiirustades eh, mingeid lahendusi pakkuda. suur aitäh! kui rohkem küsimusi ei ole või rohkem märkusi, siis sellisel juhul ma tahaksin tänada teid vastuse eest vastuste eest, ma arvan, et tulevikus peaksime neid küsimusi põhjalikumalt arutama, sellepärast et küsimusi oli palju, huvi on äh, olemas. siin komisjonis on palju endiseid äh, ministreid, peaministreid äh, tööhõive valdkonnast ja nende küsimused on väga põhjalikud suhete kohta vaesuse ning ka miinimumpalga kohta ma loodan, et mõnel teisel koosolekul saame me seda palju äh, põhjalikumalt veel arutada. suur aitäh teile veel kord. ja nüüd lähme edasi järgmise päevakorrapunktiga Also, now I will uh, uh give the floor Äh. annan sõna nüüd. me läheme edasi järgmiste punktide juurde päevakorras. arvamus. reformi tugiprogrammi loomise kohta ning tööhõive raportööriks selles küsimuses on härra Dragos Pislaru Renjust ja ma annaksingi sõna kõigepealt raportöörile. ja tema saab siis oma arvamuse eelnõud kommenteerida, palun. suur tänu, esimees. jah, teine väga huvitav teema on see. räägime valdkonnast, mis peaks paremini Euroopas toimivaid reforme toetama me teame, et on toimumas ühteseoses riigipõhiste soovitustega ning Euroopa poolaastaga. ainult kolmandiku neist äh, saavad piisavat tähelepanu. kogu see programm on loodud äh, selleks, see tugiprogramm äh, mais kaks tuhat kaheksateist ja tegemist on laiema raamistikuga esiteks selleks, et aidata riike, kus on vaja struktuurireforme ellu viia ning teisest küljest äh, keskendudes sellele, mis puudutab reformide elluviimist ja selle motiveerimist ehk siis vajalike eelarvevahendite määramisest miks on see võtnud nii kaua aega võtnud, kõik sai alguse kaks tuhat kaheksateist aastal, toimusid esialgsed arutelud, nagu slaidilt näete. kaks tuhat kaheksateist aasta detsembris toimus äh, tippkohtumine, kus kiideti äh, heaks, mis puudutas eelarvevahendit, äh, vastavat instrumenti nimega PIK ning veebruaris reageeris parlament ning äh, juunis ja oktoobris kaks tuhat üheksateist äh, järgne, järgmised tegevused, äh, komisjoni ettepanek ja Soome eesistujalt saime me üsnagi erineva versiooni ja sellest tahtsingi teile täna rääkida, selleks et kõik mõistaksid, millest me siin räägime nagu te näete slaidilt, siis äh, komisjoni esialgne ettepanek viitas ähm, reformi toetusvahendile, mis oli suunatud nii euroalale ja väljaspool euroalat olnud seitsekümmend ja viis miljardit, seitseteist ja viis miljardit, seejärel lähenemisrahastu euroalaga liikuvatele riikidele ja siis tehniline toetus äh, riigipõhiste soovituste põhjal komisjoni esialgsest ettepanekust äh, lähtuvalt euroala tippkohtumisel arutatuga ning nõukogu äh, käsitlusega on meieni jõudnud täiesti erinev lähenemine nagu te näete, siis ühest küljest on meil pikk ehk siis eelarvevahendid, mis puudutavad konkurentsivõimet ja juhtimist ning see puudutab praegu äh, reforme ja investeeringuid euroala riikidele ja riikidele, kes on ERM kahe liikmed. lisaks selleks eraldi instrumente mitte euroala riikidele kes ei soovi olla osa PIK-ist ja see puudutab lähenemis- ja reformivahendit, see on nüüd siis rohelises raamis, ja seejärel tehniline toetus, mis on jäänud samaks. miks on see oluline ja miks ma seda sissejuhatust teen? tuleneb sellest, et me räägime arvamuses sellest ettepanekust, mis puudutas komisjoni esialgset ettepanekut, samas kui praegune olukord on tegelikult äh, arvestades eesistuja viimast äh, dokumenti, siis pärit äh, Soome eesistumise ajast. koostades arvamust oleme me omalt poolt kõike käsitlenud lähtudes ajakavast äh, Äh, jaanuarist, kolmeteistkümnendast jaanuarist. kõik keeleversioonid olid valmis kahekümne neljandaks jaanuariks ning sellest lähtuvalt muudatusettepanekute tähtaeg on üheksateistkümnes veebruar. väga palju aega ei ole järel, aga dokumendid olid siis kättesaadavad kõigis keeltes alates kahekümne neljandast Äh, märtsiks äh, peame me seda teemat, siis neid äh, dokumente käsitlema, välja töötama eh, lahendused ja vaatame, kuidas me suudame kokkuleppele jõuda ja kahekümne üheksandal meie komisjonis hääletus ja EKONis kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa märts. põhimõte on siis selles, et ähm, kakskümmend neli muudatusettepanekut, kolmteist neist puudutasid põhjenduspunkte, ülejäänud artikleid ja annaksin teile ülevaate põhiteemadest, mida me muutsime. lähtudes tööhõivekomisjonist, viitame me Euroopa Liidu sotsiaalsambale, sotsiaalsele kaasatusest, töö määradele, eh, töötusele, juurdepääsule erinevatele tee-, sotsiaalteenustele, eh, mis puudutavad erinevaid valdkondi. ja see on oluline, kuna tööhõivekomisjonis on see väga oluline, kui me räägime reformidest ja investeeringutest strukturaalsete muutuste näol kogu ühiskonda ja liikmesriikides siis soovime me siia ka konkreetset sisu tuua ning rõhutada, et e, Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtteid ja seda toetab ka komisjoni president ja, ja see peaks olema nüüd siis seotud selle teemaga, mida me siin käsitleme. samuti on oluline ettepanek see, et reformid ei peaks lähtuma ainult kriisidest kärbetest, mis tekitavad vaesust, vaid meie usume, et selles teemas peaks arvestama reforme, mis tekitavad juurdepääsu ja võimalusi. see on äh, väga oluline sisuline teema. ja samuti tahame me rõhutada, see on ka muudatusettepanekus, eriti mis puudutavad haavatavaid rühmi, siis äh, lisaks sellele oleme me teinud muudatusettepaneku, mis puudutab vajadust tehnoloogilisi arenguid äh, arvesse võtta, luues vastupidavaid ähm, tööturge. sellest on ka varasemalt räägitud, mis puudutab uusi tüüp, äh, töövorme ning palgavaesust ja kõike seda, mis on seotud äh, tööhõive ja vaesusega. lisaks sellele on üheks muudatusettepanekuks äh, teema, mis on seotud mitte euroala riikidega, mis rakendavad vajalikke lähenemisega seondud äh, reforme, see euroalaga liitumine ei ole mitte valik, vaid see on lepingutega seotud kohustus ja seega on vaja vajalikud reformid ellu viia selleks, et äh, tagada see lähenemine, kui on struktuurilised erinevused, on vaja vastavaid reforme ning sellega seonduvaid äh, eelarvevahendeid. kaasavad struktuurireformid on olulised majanduslikuks ja sotsiaalseks äh, konvergentsiks. oleme rõhutanud ka seda, mis puudutab, kui oluline on toetada öö, äh, siis ka tehnilise abi raames äh, liikmesriike. samuti on oluline rääkida ka toetuskõlbulikkusest. Euroopa poolaasta raames äh, on meil samuti käsitlusel siis Euroopa poolaastaga seotud äh, muudatused ja siinkohal on oluline rääkida sotsiaalsetest Äh, näitajatest, äh, mis võtavad arvesse kõiki reforme. lisaks sellele tahtsin ma lõpetuseks mainida ka seda, mis puudutab liikmesriikide motiveerimist, kes soovivad kasu programmist kaasata erinevaid sidusrühmi ning äh, luua läbipaistev konsultatsioon kohalike partneritega. Need on põhiteemad, mis käsitlemist leiavad me oleme esitanud muudatusettepanekud lähtes komisjoni esialgsest ettepanekust ning põhimõtetest, mida me siin konkreetses komisjonis oleme arutanud, aga muret teeb meile see, et äh, käesoleval kuul on euroala kohtumine kahekümnendal äh, uuritus ja lisaks sellele saame me lõpliku versiooni äh, sellest äh, teemas, see tekitab küsimusi, me teeme ettepanekuid ja lähtume protsessist, mis tegelikult võib mingil määral muutuda. ja seega me ei tea, kuidas see lõpuks kujuneb. ning äh, aitäh selle võimaluse eest tutvustada, kõige olem-, olulisem osa on küsimustele vastamine, olen selleks valmis. saan seda teha siin äh, ka olen ma kaasraportöör kogu teema osas ja seega on tegemist väga hea viisiga tõesti tööhõive komisjoni arvamus edastada äh, kogu teemasse, aitäh! aitäh selle huvitava tutvustuse eest ja nüüd annaksin ma sõna komisjonile. ja siiski kõigepealt variraportööridele parandatakse esimeest ka Clara, kuna Jose Manuel Fernandez ei ole kohal, palun, Clara. suur tänu. üritan teha lühidalt. kõigepealt me kõik oleme ilmselt veidi pettunud, arvestades mitmeaastase e-, eelarvega ja nagu öeldud, siis kindlasti peaksime me oma muret väljendama komisjoni nimel. aga mis puudutab reformi toetusvahendeid, mina äh, olen hea meel raportööri lähenemisi osas ja ma tahaksin viidata kolmele teemale, mis on väga tähtsad. ja tahaksin esitada ka mõningaid muudatusettepanekuid selleks, et äh, tugevdada või isegi konkreetsemaks muuta neid valdkondi, sest need on väga tähtsad kõigepealt Euroopa sotsiaalõiguste samba sissetoomine ning sotsiaalse mõõtme rõhutamine üldiselt, sellega peame me järgmistel kuudel või aastatel tegelema kõikide erinevate komisjoni ettepanekute osas, eriti sellega, mis seoses, mis on seotud MFF-iga või Euroopa poolaastaga teiseks on väga oluline ka konsultatsioonid vajalike sidusrühmadega, eriti sotsiaalpartneritega, nagu rõhutasid, ma tahaksin seda tugevdada veelgi enam ning anda komisjonile õigus kontrollida, kas vastab tõele või mitte või mingisugune konkreetne kontrollnimekiri tekitada, et tegemist oleks tõelise öö, äh, konsultatsiooniga struktuurireforme ei saa ellu viia ilma partnerite toetuseta, siis äh, on tegemist raha raiskamise ja ebaõnnestumisega. ning kolmandaks, kui me räägime Äh, abist liikmesriikidele, on vaja arvesse võtta ka majandusanalüüsi, mitte ainult rahvastikku. tegemist on äh, sammastega, mis peavad olema seotud ka selle programmiga. esitan oma muudatusettepanekud äh, kolmapäevaks just põhiliselt nendes valdkondades. lisaks midagi, mis väga hästi ei haagu sellega, loomulikult reformitoetusvahendi loogika on selles, et liikmesriik peab seda taotlema. aga kui me räägime konkreetsest projektist või rahastamisprogrammist, siis ka vabaühendused, kohalikud ametiasutused on need, kes on samuti programmi osalised ja eriti, kui on tegemist konkreetsete teemadega riigipõhistes suvi-, suunistes, soovitustes seoses poolaastaga, peab olema liikmesriikide taotlusi, aga võib-olla poliitilistel põhjustel näiteks liikmesriik ei soovi neid samme astuda, siis peaks liikmesriikide vabaühendustele, kohalikele omavalitsustele andma võimaluse Äh, projektidele näiteks tehnilise toetuse abil või mingisuguste projektide vormis äh, uuringute läbiviimise selleks, et saaks edasi liikuda, sest seda me soovime sügavamas äh, majandusliidus ja tahaksin ka selle teema lauale tuua kui on vahendid liikmesriikidele määratud, ei tohiks see raisku minna, sest me teame, milleks see on määratud, meil on riigipõhised soovitused ja riigi äh, raport ja ka selle kohta esitan muudatusettepaneku. lisaks lähenemisrahastu, me teame, et liikmesriikidel on kohustus euroalaga liituda kui nad äh, täidavad tingimused, äh, peavad nad euro kasutusele võtma ja me näeme positiivset külge, aga loomulikult on liikmesriike, kes poliitilistel põhjustel seda ei soovi teha. kui see on kohustus liikmesriikidele, siis peame võimaldama teistel osapooltel äh, avalikku kampaaniaid või äh, uurimusi läbi viia, mis aitaks meil jõuda ühise jõupingutuseni äh, euro kasutuselevõtul. ning lõpetuseks äh, sellest tulenevalt üldine lähenemisviis puudutab eelrahastamist, aga tänu kahele teemale, mida ma just mainisin ja ma tean, et see jääb kohaldamisalast välja üldises mõttes, kui me räägime Euroopa rahastamisest ja programmidest, aga teatud programmide puhul eelrahastamine on väga tähtis, eriti kui see puudutab vabaühendusi ja kohalikke omavalitsusi. suur tänu selle raporti eest ja minu arvates on see tõesti just õige tee, aitäh! aitäh, Klaara! Helena, palun! Grazie, presidenti! suur aitäh! täna me räägime määruse ettepanekust mille eesmärgiks on siis nende liikmes, neid liikmesriike toetada, kes viivad läbi struktuurireforme. meie meelest tähendab see seda, et tuleks siis ellu rakendada kõik mehhanismid, mis on ette nähtud äh, ja mis kohustavad liikmesriike kohaldama Euroopa Liidu öö, äh, otsuseid majandus- ja sotsiaalsetes küsimustes olukorras, äh, mis on äh, suhteliselt katastroofiline olnud. Itaalias me äh, praegu maksame veel nende reformide eest kõrget hinda, mis komisjon nõudis. kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist need läbi viidi Mario Monti valitsuse ajal ning kaks tuhat viisteist Jobs Act ja Rensi valitsuse ajal viidi need reformid läbi siin mainitakse samuti tehnilist äh, abi äh, Kreekale ja teistele, mida siis kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist äh, koordineeriti läbi rakkerühma, kuid ei räägita positiivsest ekspost hinnangust ning sellest, mis nendest reformidest siis on saanud, sellest hoolimata see instrument, mida me täna vaatleme, on parandada ühtekuuluvust, tõsta tootlikkust, luua töökohti Ähm, ligi meelitada äh, investeeringuid, tagada kestlik äh, majanduskasv. me näeme aga, et Itaalias äh, on selle, nende poliitikate tulemusena aga hoopis vallandatud inimesi. ka Kreekas on olukord väga negatiivne, see tähendab seda, et need meetmed on olnud vastutöötavad me näeme, et seeläbi Brüssel tegelikult on lihtsalt liikmesriikidelt suveräänsuse ära võtnud. liikmesriigid peavad olema ise ainsad vastutavad äh, oma sotsiaalpoliitika ning tööhõivepoliitika eest samuti äh, rahandus- ning äh, maksupoliitika osas. Need poliitikad peavad ka täielikult jääma liikmesriikide kätesse selleks, et nad saaksid võtta vajalikud äh, meetmed ning teha investeeringuid. selleks, et tagada pikaajaline kestlik kasv. aitäh! suur tänu! Koptsinska, the floor is yours. järgmisena Johanna Koptsinska, palun suur tänu, daamid ja härrad. sooviksin teid tänada selle ambitsioonika arvamuse eelnõu eest, aitäh härra Bislarule, kes näitab sotsiaalset suhtumist reformidesse, viidates sellele olulisele teemale seoses Euroopa sotsiaalsambaga. see eelarve, mis on ette nähtud kuni kaks tuhat kakskümmend seitse aasta detsembril on kakskümmend seitse miljardit ning ähm, see on seotud mitmete äh, valdkondadega ja see aitaks kindlasti olukorda parendada. kuulasin äh, ja lugesin seda arvamust tähelepanelik, tähelepanelikult struktuurireformid ja nende toetamine võivad aidata eh, liikmesriikide sotsiaalsüsteeme, sotsiaaldialoog, uute töökohtade loomine, digioskused, vaesusega võitlemine, sotsiaalse kaasatuse toetamine ning eh, oskuste täiendamine igal viisil aitavad leevendada Äh, sotsiaalvaldkonda ja ka rahvatervise valdkonda, mis on mulle eriti südamelähedane. sotsiaaltoetuste valdkonda peaks pidama prioriteediks ja peaks äh, tuginema õigetelt äh, alustelt. selle arvamuse puhul on oluline see, et me peaksime olema väga täpsed selles osas, mis puudutab teksti ning meie märkused peaksid olema võimalikult täpsed me ei tohiks seda teksti muuta liiga pikaks. me teame, et teksti on mitu korda muudetud ka sellele, et mis on seotud teiste vahendite alla langevate tegevustega, mis puudutab lähenemise konkurentsivõimele võime eelarvelist toetusvahendit, igal juhul peaksime seda teksti veelgi lihvima äh, täpsemaks ja lühemaks, mitte pikemaks ja kohmakamaks ja loodetavasti saame teha tõhusat koostööd ning ma loodan, et minu fraktsioon saab mitmeid muudatusettepanekuid toetada ja meie esitame neid samuti. aitäh, Joanna! ma ei näe siin Kiira-Maria Peter Hansenit ega kedagi Roheliste fraktsioonist. järgmisena Sandra Pereira kuue fraktsioonist, palun suur tänu. sooviksin tänada raportööri tugeva töö eest, tegemist on valdkonnaga, kus meie seisukohad on täiesti erinevad. komisjoni kaks tuhat kaheksateist aasta ettepanek puudutab liikmesriikide suveräänsust ja majanduspoliitikat ning ründab inimeste heaolu. praegused lahendused ei, selles äh, eelnõus ega komisjoni ettepanekus ei muuda seda. reformi toetusvahend äh, ainult kinnistab olemasolevaid äh, probleeme struktuurireformidega seoses. eesmärk on neid toetada, liberaliseerida turgu, toetada töötajate õigusi ja kõik see läheb töötajate huvidega vastuollu ning toob endaga kaasa suurema ebaõigluse. oleks vaja rohkem tähelepanu äh, lahendada, suunata töötajate ja kodanike lahendamiseks. see programm, sidudes rahastamise sellega, kuidas liikmesriigid äh, pool aasta tingimuste täidavad, süvendab pigem ebavõrdsusi ning tugevdab Euroopa Komisjoni sekkumist liikmesriigi asjadesse. majandus- ja rahaliit ning Euroopa Liit äh, nende vahenditega süvendavad pigem eh, raskusi, mitte ei aita neid eh, lahendada ja see tekitab süvenevaid majandus- ja sotsiaal- raskusi. see arvamuse eelnõu, mis viitab so-, demokraatiale, sotsiaalsele ühtekuuluvusele, lihtsalt täidab ebademokraatlikku ja ebasotsiaalset lähenemist. ja nüüd äh, paluksin äh, komisjonil sõna võtta, kui nad seda soovivad. palun. aitäh, et annate meile võimaluse kommenteerida. kõigepealt sooviksin õnnitleda raportööri härra Pislarot selle lähenemise eest. jah, tal on õigus, tegemist on olnud keerulise menetlusega. komisjoni esialgsest ettepanekust on teksti muudetud nõukogu poolt ja seega on raske täpselt äh, kõike hõlmata, aga teie ettekanne oli väga täpne. ja kindlasti see, mis puudutab täiendavaid muudatusi, siis äh, selle äh, projekti eesmärgiks on toetada endiselt struktuurireforme, see jääb samaks ning see ei tähenda, et komisjon dikteerib liikmesriikidele midagi, vaid tegelikult äh, hinnatakse liikmesriikide eesõigust, hinnata neid reforme, nende vajalikkust ning eesmärgiks on anda liikmesriikidele võimalus soovi korral saada äh, rahalist toetust reformide elluviimiseks ja lähimuspõhimõtet võetakse täielikult arvesse, liikmesriigid saavad otsustada, kas nad soovivad seda kasutada ja põhimõtteks on toetada reformide elluviimist, mis puudutavad väljakutseid, mis tulenevad Euroopa poolaastast, nagu te teate, siis poolaasta ei puuduta mitte ainult liberaliseerimist, pigem vastupidi, poolaasta eesmärk on kaasata üha enam neid sotsiaalvaldkonna väljakutseid ning äh, hõlbustada liikmesriike toetama ebavõrdsuse äh, vähendamist ning neid reforme saab kindlasti toetada seda tüüpi programmidest ning muuta majandus vastupidavamaks. muudatuste kontekstist lähtuvalt viitasite siin ka seda äh, jaotuspõhimõtet. komisjoni ettepanek oli rahvastikupõhine, aga nüüd äh, nõukogu arutelust lähtuvalt tahetakse sisse tuua täiendav näitaja ehk siis skp elaniku kohta, mis puudutab rohkem ühtekuuluvust ning nüüd, mis puudutab tehnilist toetust, millele viidati jah, see on peaaegu täiesti puutumatu läht-, alates komisjoni ettepanekust. seega puudutab see praegus olevate programmide jätku mille käigus pakutakse tehnilist toetust, see on täiesti vabatahtlik. liikmesriigid pöörduvad komisjoni poole ja saavad tehnilist toetust reformideks vabatahtlikul alusel ja senini on kõik liikmesriigid äh, seda toetanud ning äh, sõltumatu hindamine on käimas, on peatselt kättesaadav ning äh, see tehakse ära ja saate selle tulemused ning sellest lähtuvalt on mõt-, põhimõtteks ka see, et liikmesriigid, nende ametivõimed on need, kes teevad ettepaneku nii pakettide kui ka tehnilise toetuse osas sellest lähtuvalt mõned kaudsed või isegi otsesed kasusaajad võivad olla samuti kohalikud ametivõimud, aga taotlus peab äh, tulema liikmesriigilt ning mis puudutab sidusrühmade kaasamist, siis liikmesriigid on need, kes otsustavad, kuidas nad seda soovivad teha. komisjon ei saa mingeid nõudeid äh, kehtestada, sest äh, see segaks liikmesriigi toimimist, aga üks potentsiaalseid kriteeriumi komisjoni poolt otsuse tegemiseks, kas tegemist on loogilise lahendusega, oleks ka vaadata rakendamisvõimekust liikmesriigi puhul. näiteks kui reform peaks aset leidma kohalikul tasandil või ähm, koha- või piirkondlikul tasandil, siis peab komisjon tagama, et jah, need ametivõimud on ka pädevad äh, selle teema osas ja et need äh, osapooled on kaasatud reformi elluviimiseks. aga sellest enam ei saa komisjon midagi teha, aitäh ja loomulikult oleme valmis koostööd tegema kahe raportööriga, et äh, edasi tegutseda. aitäh ja lõpetuseks saab sõna raportöör, ah, kellel on aega kolm minutit. aitäh, esimees. komisjoni avaldus täpsustas mõningaid olulisi punkte, näiteks mis puudutas kriteeriumi, ehk siis see rahvastikupõhine kriteerium on leidnud täiendamist SKP osas elaniku kohta, see on tähtis ma olin ise positiivselt üllatunud, lugedes artikkel kakskümmend kolm, toetust võidakse anda äh, eh, kohalikele omavalitsustele, üksustele, näiteks kui ametiühing vii- äh,, suudab äh, öelda, et äh, rii-, riigil on vaja midagi korraldada, siis võib riik esitada taotluse ja seega see raha on võimalik äh, saada vastavale sidusrühmale äh, nüüd, mis on seotud äh, riigipõhiste soovitustega ja sellega, et kogu Euroopa poolaasta süsteem ei koosta võib-olla õigeid äh, soovitusi või surub midagi peale liikmesriikidele. kõik, mida me siin teeme, rääkides poolaasta reformist, et see oleks selgem seoses sotsiaalmõõtmega ja ka rohelise kokkuleppe osas keskkonnavaldkonnas ja kestliku arengu eesmärkidega, viib meid selle suunas, et tugevdada poolaastat, mis muudab olukorra tasakaalustatumaks ja see on midagi, mida on vaja koordineerida erinevate teemade osas, mida me käsitleme mina omalt poolt usun komisjoni võimet kus äh, teha häid soovitusi ja meil oleks parlamendis probleem, kui me ei usaldaks komisjoni, aga me juhul, kui on probleem raamistikus, siis peame paluma suuremat äh, ra-, paremat raamistikku, komisjon on meie liitlane, mitte vaenlane lepingute rakendamisel. reformi teema. ma olen pidevalt rääkinud sellest, et reformide struktuuri, reformid on negatiivselt mõjunud meie ühiskonnas aga me saame vaadata erinevate reformide põlvkondi, mis puudutavad juurdepääsu ja võimalusi näiteks. Helena Litsile vastuseks. aitäh märkuste eest. mõte on selles, et e-, euroala lähenemise konkurentsivõime eelarvelise toetusvahendi osas liikmesriigid Äh, taotlevad võimalust mitte teha reforme, aga soovivad teha investeeringuid ja see on võimalus edasi liikuda sotsiaalsete äh, valdkondade teemadega, millele ma viitasin. miski siin ei ole kohustuslik, kohustused tulenevad äh, Euroopa poolaastast, siin on tegemist võimaluste ja motivatsioonidega, et liikmesriigid saaksid välja tulla erinevate reformipakettidega, investeeringutega PIK-i osas ja riigipõhistest soovitustest. sooviksin teid tänada kõikide märkuste eest. jään ootama teie muudatusettepanekuid ja meil saab kindlasti olema viljakas arutelu selleks, et saavutada parim ähm, arvamus tööhõivekomisjonis ja sooviksin nüüd tänada ka komisjoni toetuse eest ja jään ootama järgmist võimalust sellest teemast rääkida aitäh, Dragos! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksateist veebruar kaks tuhat kakskümmend kaksteist null null. ma ei tea, kas nüüd hommikul või öösel kell kaksteist, igal juhul see on. seitseteist märts toimub nende arutamine, hääletus tööhõivekomisjonis kahekümne üheksandal aprillil ning hääletus juhtkomisjonis kahekümne seitsmendal või kahekümne kaheksandal mail kaks tuhat kakskümmend. täiskogul hääletus juunis. aitäh väga hea arutelu eest. ja lähme nüüd kuuenda päevakorrapunkti juurde ja ma tervitan siin meie raportööri lähen äh, tšehhi keelele üle ja ma arvan, et äh, teil on samuti tõlget vaja, sest mul on mõned märkused tööhõivekomisjonilt. Takže, milí kolegové, další položkou je příprava obecných pok- lugupeetud kolleegid, järgmine päevakorrapunkt puudutab kahe tuhande kahekümne esimese aasta eelarvemenetluse suuniseid. ja tere tulemast, härra Laru Turu ma loodan, et ma suutsin selle nime enam-vähem õigesti välja hääldada. ma olen seda harjutanud ja loodan, et mul nüüd see õnnestus. mul on väga hea meel, et saate osaleda meie tänasel kohtumisel, et arutada meie prioriteete aga kõigepealt tahaksin kasutada võimalust ja öelda mõne sõna eelarve menetluse kohta ja tuua välja mõned oma murepunktid eh, tööhõive eh, komisjoni aseesimehena. varasemalt eh, arvamused ja prioriteedid, mille komisjonid on esitanud, on vaid äh, piiratud mõju avaldanud eelarve lõppversioonile ja mul on seetõttu hea meel, et eelarvekomisjon kaasab tunduvalt varem juba kõik teised komisjonid äh, suuniste ettevalmistamise faasis. hetkel äh, ma ei oska öelda, kas see muudatus aitab tõesti ka meie priori-, prioriteetidel paremini jõuda lõppeelarvesse, aga ma olen optimistlik ja see nii saab olema. tahaksin tänada eelarvekomisjoni teie suhtumise muutuse eest. minu teine soov on rohkem menetluslikku laadi. nimelt äh, see puudutab äh, muudatusettepanekute taasesitamise võimalust täiskogul juhul kui muudatus lükkas eelarvekomisjon varem tagasi. see põhineb kodukorra eeskirjade reeglil üheksakümmend kuus lõikel neli, aga tegelikkuses on see vaid teoreetiline võimalus. see tähendab, et praktikas tuleb läbida vägagi kohmakas menetlus äh, komisjonis hääletamisel äh, tuleb vaadata, missugused eelarvekomisjoni poolt tagasi lükatud muudatusettepanekud tuleb uuesti esitada ja igal aastal tulemus on üks ja sama, me esitame, taasesitame küll muudatuse täiskogule, aga see lükatakse alati tagasi. ja ma saan aru, et eelarvekomisjoni loogika on, et ainult äh, tuleks heaks kiita neid pilootprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid, mis on saanud indeks A või B aga kahjuks komisjon ei ole nende hinnete andmisel alati olnud objektiivne ja õiglane. mil iganes äh, selliseid puudujääke esineb, peaks olema meil võimalus omalt poolt midagi teha, kas siis äh, eelarvekomisjoni menetluse faasis või täiskogul. mis kasu on sellisest äh, muudatusettepanekute teoreetilisest esitamisest, kui need niikuinii tagasi lükatakse. miks me raiskame asjatult aega ja raha, kuidas seda menetlust paremaks muuta? kui niikuinii see tulemust ei anna, kas seda menetlust siis üldse mitte tühistada? ja miks mitte projektid, mis on juba heaks kiidetud, ei peaks automaatselt jätkama pärast esimest aastat? siin on mitmeid küsimusi, mis vajavad selgitamist ja ma olen kindel, et teistel komisjonidel on täpselt samasuguseid küsimusi. kasutaksin ära teie kohalolekut, härra Laruturu, ja tooksin ka omalt ja tahtsin seetõttu ka omalt poolt välja tuua mõned murepunktid. nüüd sõna teile, aga tahtsin ka öelda, et kõik meiepoolsed äh, kommentaarid on ilmselt tulemas ka teistelt liikmetelt aga palun, nüüd on sõna teil. suur aitäh! jah, see nimi on keeruline isegi prantslastele, mida mina kannan. aga jah, ma vabandan ka ma olen tööhõivekomisjoni liige, see teema on minu jaoks väga põnev, eelarvekomisjon aga palus, et ma oleks üldraportöör, eks olen uus saadik, kuus kuud olen siin olnud. tegemist on väga suure tööga, kohtun kõikide temaatilise komisjonidega. iga kuu äh, käin äh, Berliinis, sellepärast et kui me hakkame kokkulepet sõlmima, siis on eesistujaks Saksamaa. nii et ma vabandan kõikide nimel, ma ei ole väga aktiivne olnud sotsiaaldemokraatide seas aga see teema valmistab mulle suurt huvi juba pikemat aega, ma olen Prantsusmaal võidelnud vaesuse vastu koos erinevate ühingute ja teistega. täna aga ei taha ma teile tutvustada mitte ainult äh, suuniseid, vaid äh, ka tahan teiega jagada oma mured, kui me näeme, millist eelarveprojekti äh, eelnõu on meile pakkunud riigijuhid. kakskümmend veebruar toimub Jean-Micheliga kohtumine aset ja praegused ettepanekud üks koma seitse, kaks äh, SKT-st, see on väga madal tase. me ei saa edasi liikuda ei sotsiaalõiguste, kliima ega põgenike vastuvõtu osas. enamus meie fraktsioonidest on juba ka negatiivse hinnangu andnud sellele ning kui me tahame midagi võita, peame olema ühtsed. üritan kõikide temaatiliste komisjonidega seda küsimust arutada Äh, selle kuue kuu jooksul, mil ma olen olnud saadik, ma olin kaks tuhat kakskümmend vari, äh, eelarve variraportööriks ja kui üks koma üheksa miljardit saime kaks tuhat kakskümmend juurde ning seda me suutsime saavutada sellepärast, et viis fraktsiooni ühtselt toetasid seda, kui me seda ei oleks suutnud teha, siis me ei oleks ka midagi saanud. septembris alustasime nüüd tööd, väga hea, et me oleme hakanud kohtuma, õppinud üksteist tundma ja hakkame juba veebruaris selle peale mõtlema, sellepärast et läbirääkimised saavad väga keerulised olema mina olen kaks tuhat kakskümmend üks eelarve üldraportöör, aga lisaks sellele on veel mitmeaastane finantsraamistik. Eh, mina tegelen alles ainult esimese aastaga, muidugi mõista aitavad meid ka meie sõbrad, kes mitmeaastase finantsraamistiku kallal töötavad ehk siis ma otsin siin liitlasi endale, ma usun, et kui me tahame lahingut võita, siis me peame olema viiekesi, viis fraktsiooni koos, ühtsed, me, argumendid peavad olema väga konkreetsed, me ei pea kahekümne kaheksandat rida nõudma kuskilt mitmeaastast finantsraamistikut, vaid peame konkreetseid näiteid tooma liikmesriikide kohta ning peame ka tagama kodanike toetuse. ma ei tea, kas PowerPoint töötab, jah hästi, siin te näete, meil on kaks prioriteeti, kaks tuhat kakskümmend üks eelarves, kliima ning tööhõive ja sotsiaalne õiglus. kliima osas olin Bamakos, Malis äh, hiljuti ja Saheli äh, põud on selline, mida pole kunagi varem nähtud. Äh, tuhat kuussada aastat pole niisugust asja nähtud Äh, AIDS on äh, kümneid ja tuhandeid äh, inimesi tapnud, aga ilmselt põud ja kliima palju rohkem, kui me midagi ei tee. samas probleemid muutuvad üha tõsisemaks. kolme tuhande meetri kõrgusel on vaatluskeskus, kus mõõdetakse CO taset, Ameerika vaatlusjaamaga tegemist me näeme, et olukord muutub üha tõsisemaks. kuuekümnendate aastate alguses CO äh, kahe tase tõusis ainult äh, null koma kaheksa ühiku võrra. et nelisada viiskümmend ühikut on nüüd ületatud. hoolimata kliimakohtumistest ja muust, mis me teeme Euroopas ja koduriikides, kliimaküsimus ei ole üldse veel lahendust leidnud, pigem muutub asi üha hullemaks. Austraalias on äh, põlengud, sellest äh, tekib äh, tonne, tonne CO2, mis jällegi kiirendab kliima soojenemist, äh, igikeelse sulamist ja nii edasi. ehk siis nüüd või mitte kunagi tuleb reageerida, ka detsembris seda me ütlesime väga, paljud pööravad oma lootusrikkad silmad Euroopa poole, ma usun, et me oleme palju teinud, Ursula von der Leyen pidas äh, Madridis ka imeilusa kõne selle kohta ja ütles, et kui Euroopal õnnestub roheleppele eh, ka edu saavutada, see on suurepärane ja ilmselt siis Hiina, Jaapan ja Ameerika Ühendriigid teevad midagi sarnast, aga kui eelarveliselt ei ole eh, me suutelised rohelepet eh, rahastama, siis ei anna see impulssi ka teistele. muuhulgas puudutab see ka teid, rääkisin sellega Nicolas Schmidtiga kaks nädalat tagasi, see rohelepe kui me anname ka piisavalt võimalusi, võib luua viis miljonit uut töökohta Euroopas kui me räägime sellest, et tahame kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks vähendada CO2 heitmeid kahe võrra, siis tegelikult konkreetselt äh, Püreneedes, minu kodukülas Pariisis, Varssavis, Berliinis või kuskil, ükskõik kus mujal tuleb pooled olemasolevatest majadest iso-, äh, isoleerida. see tähendab ka seda, et me peame muutma oma põllumajandust, ma külastasin ühte talu, varem elas kaks täiskasvanut seal, nüüd äh, neli, nad ei kasuta enam keemilisi tooteid, vaid teevad, toodavad biogaasi äh,, ning äh, see, mis nad on kokku hoidnud äh, selle pealt, et nad gaasi enam ei osta, äh, selle eest on nad ost-, on nad juurde palganud töötajaid. me muidugi ei saa nõuda, et kõik põllumehed ise sellise ülemineku eest maksasid, me ei saa nõuda ka, et kõik elanikud oma kodude isoleerimise eest ise ma-, maksaksid, vaid selleks on vaja eelarvelisi vahendeid ja nagu proua Aata Leien ka viitas, Kennedyle ja Kuubel käimisel, see oli väga imeline kõne muidugi aga samas arvepidajad äh, äh, arvepidajad katkuvad ainult karu Kennedy suhtes, aga viieteist korra võrra tõsta NASA eelarvet. tema tahab kuule minna äh, nelisada tuhat töökohta loodi ning tõsteti eelarvet viieteist kordselt. roheleppes on muidugi ka viide Rooseveltile, kui inimestel ei olnud äh, võimalusi ja kardeti, et äh, hädaviletsus on äh, alatiseks saabunud, siis kolme kuu jooksul viis ta läbi neli reformi ning eelarve kolmekordistati. viidi sisse uus maksusüsteem, loodi miljoneid töökohti, anti lootust, loodi väärikas olukord tegemist ei olnud ainult New Deali näol ehk siis uue leppe näol ainult kõnega, vaid ka vahendid pandi taha ja me, meile, meie komisjonis meeldib selline viide Kennedy'le ja Rooseveltile. Greenwashing, sellel ei ole praegu rohepesu, ei ole rahastamist. ei ole uut raha sinna ette nähtud, Jean-Michel oma ettepanekus sinna midagi uut ei eraldanud, ootasime see seitset või viit miljardit äh, õiglase üleminekufondist, aga nüüd me näeme uues ettepanekus, et mitte mingit uut raha ei ole ette nähtud, vaid pigem ümber paigutatakse vanu vahendeid. teiseks ohuks on uus finantskriis ning siin jällegi tööhõive sotsiaalkomisjon, teid puudutab see otseselt. suur osa majandusteadlasi arvab, et aasta-kahe pärast toimub uus finantskriis, aga meie Euroopa Parlamendina ning äh, tööhõivekomisjonil peame muidugi arvestama, see on äh, Ameerika Ühendriikide üldvõlg Äh, mis tõusis äh, üle äh, kahe tuhande viiesaja kolmekümne miljardi dollari, see on midagi sellist, mida varem kunagi pole nähtud ja te näete Hiina üldvõlg ning ka varipangandus, see on jällegi asi, mida varem pole nähtud. Bloomberg konsulteeris saja kolmekümne majandusteadlasega ja enamus neist arvas, et uus finantskriis puhkeb sellel aastal või järgmisel enamus majandusteadlasi arvab, et midagi sellist ei saa jätkuda, kui eh, nii Ameerika Ühendriikide kui Hiina mootor eh, eh, imelikku häält teeb, siis midagi on halvasti. me nägime, mis juhtus viimase finantskriisiga, tuhanded inimesed jäid töötuks. nii et see puudutab ka meid, nii et kui kriis puudutab Ameerika Ühendriike või meid puudutab see või Hiina puudutab see ka meid. üheks proua Madeleini prioriteediks on küsimus, millest rääkisin ka Nicolas Schmidtiga. oleme kohtunud kaks korda viimase kuu jooksul, tegemist on Euroopa Liidu komisjoni prioriteediga, kõik teavad, et finantskriis toimub meie ametiaja jooksul, me ei suuda seda viit aastat ära olla ilma selleta, kas me suudame sellest üle saada nii, et loome kaitsemeetmed ja ei teki miljoneid äh, töötuid. proua Andeleen ütles, et selle asemel, et töötajaid vallandada, vähendati tööaega ning äh, vähendati ka sissetulekut. kas Euroopa on valmis sellise innovaatilise süsteemi sisseviimisega? muidugi ka eelarve küsimus tõstatub siin äh, oleks kummaline, kui hääletaksime mitmeaastase eelarve üle Äh, räägime neist uutest meetmetest, aga mitte mingeid vahendeid ette ei näe. nüüd jällegi teid puudutab otseselt see, me näeme Ameerika Ühendriikide võlakõverat selle lõpp on väga-väga ülesmäge minev, aga te näete, et kolmekümne aasta jooksul ei olnud ühtegi finantskriisi, võlga, uut võlga ei olnud. seda sellepärast, et lähtuti sotsiaalsetest reeglitest ning sellest äh, tulenevalt peaksite ka teie siin inspiratsiooni saama. enne kui Bretton Woods kokku kutsuti neljakümne neljanda aasta suvel, esimene asi, mida Roosevelt tegi, Philadelphia dokumendid, seal ta ütles, ilma sotsiaalse õigluseta kestlikku rahu ei saa. Äh, äh, me ei saa töö hinda alandada ning selle juurde jäi ta oma riigis ning rahvusvahelise kaubanduse osas. seega meil on vaja tööaja, miinimumpalkade ning pensionide rahastamise osas ühiseid reegleid. ning niikaua, kui neist reeglitest kinni peeti, te näete, see tekst on ka suurepärane. kui neist reeglitest kinni peeti, siis ei tekkinud ka ühtegi finantskriisi, ei olnud vaja ka uusi võlgu võtta selleks, et toita süsteemi. ning kaheksakümmend, kui Ronald Reagan võimule tuli, äh, need reeglid püüti kõrvale ning äh, läänemaailma riikides palgad langesid, tekkis era- ning äh, riigivõlg. me võib-olla ei äh, ole samast poliitilisest voolust kõik siin, aga meid huvitavad samad küsimused. ja need kolmkümmend aastat, mille äh, lisavõlga ei võetud, ega see ei takistanud kasvu ega innovatsiooni, aga lähtuti lihtsalt neist sotsiaalsetest reeglitest, aga kui neist loobuti, siis äh, me nägime, äh, tekkisid ajutised töökohad, inimesed kannatasid igapäevaselt sellest tulenevalt usun, et kaks tuhat kakskümmend üks mm, eelarve ning mitmeaastane finantsraamistik peavad omama kahte prioriteeti, roheleppe õnnestumine, eluasemed, üleminek e-, energia vallas ja nii edasi ja muuhulgas tunnen head meelt, et täna siin olen ka seetõttu, et ma leian, et me ei räägi piisavalt neist küsimustest üldise arutelu raames. kuidas Äh, leida süsteeme, mis ähm, äh, tagaks kindluse töökohtade osas. ma ei tea, kas me suudame selle aasta jooksul enne oktoobrikuud jõuda kokkuleppeni. Äh, Jean-Michel soovib kokku leppida veebruaris, keegi sellesse ei usu, ei ole ka midagi hullu, kui me enne oktoobrit, novembrit ja juuni kaugele, aga ma ei tea, me oleme alustanud kuulamistega omavahendite osas äh, meil me teame, et Saksamaa ei taha miljardit juurde maksta ega Prantsusmaa ega Ungari ega Poola. kui me tahame ambitsioonikamat eelarvet, siis on see meie tööks eelarvekomisjonis. Äh, me peame näitama, et suudame edasi liikuda omavahendite osas äh, ning et see ei muuda tõsisemaks äh, kollavõistlite kriisi ning ei suurenda sotsiaalset ebaõiglust aga me loodame ka teie peale sotsiaal- äh,, tööhõivekomisjonis teie toetusele, samuti keskkonna äh, komisjoni toetusele. meil on vaja teiepoolseid äh, panust, äh, te saaksite meile ütelda, mida me saame teha erinevates äh, valdkondades. tundub, et ma olen oma kõneaja juba ära kasutanud, pikemalt ei räägiks. kas mul on veel viis minutit või mitte? I beg your pardon. Trois, merci, vous parlez. kolm, jah Te räägite nüüd ka prantsuse keelt. aitäh teile. ehk siis komisjon ütleb, et kui me tahame roheleppega edu saavutada ja tahame viit miljonit töökohta luua ja ma ütlesin, et see töökohtade loomine on väga oluline kõikjal Euroopas, nii suurtes linnades kui maal. just nimelt äh, meil on äh, kümme tuhat väikest linna Prantsusmaal, mille linnapead toetavad meie kampaaniat, sellepärast et nad loodavad, et me loome töökohti ka väikestes külades, mitte ainult suurtes linnades. Äh, ostujõud, olin Grenoblis Äh, mulle räägiti seal sellest, äh, et tema kodu isoleeriti ära, ta ütles, et äh, suvel mul ei ole liiga palav, talvel mul ei ole liiga külm ja iga aasta hoian kokku kaheksasada eurot oma küttearvete pealt ja see puudutab nii Prantsusmaalt, Itaaliat kui Prantsusmaalt. üks perekond, mis elab paremini ning hoiab kokku sadu eurosid kütte pealt, see näitab seda, et Äh, Grenoblis on kõik hästi tehtud, aga praegu ta saab ainult äh, kolm sellist isoleerimisprojekti läbi viia, kui Euroopa rahadega saaks rohkem. see näitab seda, mis me suudame ära teha. samas äh, kaitseme kliimat, tagame sotsiaalse õiguse, tõstame töökohtade arvu, mida ei saa välja loka-, delokaliseerida. kuidas seda kõike rahastada? neljateistkümne jaanuari dokumendis Euroopa Komisjon ütleb, et iga aasta on puudu kakssada kuuskümmend kuni viissada kolmkümmend miljardit, kui me tahame isoleerida eh, maju, ühistranspordi tagada ning põllumajandust toetada. kuusteist miljardit Kliimapanga laene võib-olla ainult ning eh, õiglase ülemineku fond, ma ei tea, mis sellest saab seega me peame edasi liikuma, mul ei ole aega, et kõike täpsemalt äh, analüüsida, aga igas sektoris me peame vaatama äh, mida me praeguste vahenditega saame ära teha, mis toimib, mis mitte, millega luuakse töökohti, millega mitte, mis on tõhus ning kuidas on võimalik uusi vahendeid välja töötada. ei ole mingit võlukepikest lisarahastuse leidmiseks, eelarvekomisjonis võitleme selle eest, et eelarvet suurendataks oma vahenditega ning õiglaste vahenditega, mis, mille all ei kannataks äh, kõige tagasihoidlikumates tingimustes elavaid kodanikke, kolmkümmend protsenti prantslastest, poolakatest on iga äh, kuu raskustes, nemad ei pea selle eest vast-, maksma. Eh, kliimapank eh, samuti, seda tuleks paremini ära kasutada, loodetavasti saame siin suure toetusega parlamendist. kliimapanga osas, eh, mul on ainult kaks märkust veel, sellega lõpetan. kliimapanga osas kuusteist miljardit laene iga aasta, aga kui me tahame pool noh, hoonetest isoleerida kõikides riikides, sellest ei piisa ning šokeeriv on see, et Euroopa Keskpank loob kakssada nelikümmend Äh, sellel aastal laene. me peame muidugi arvestama sellega, mis nad teevad, aga meil on äh, sada miljardit äh, uut raha ning selle asemel, et spekuleerida sellega, hakka-, peame me hakkama seda Kliimapangas kasutama ning mujal selleks, et me saaksime rahastada projekte. konkreetselt tähendab see seda, et me peame ka uusi vahendeid välja töötama. kliimapank, see on Euroopa Investeerimispanga äh, muutmise kava muidugi, parlament peab aga uusi lahendusi välja pakkuma. suurem Euroopa Liidu eelarve oma vahenditega, siia käib ka äh, kütusemaks, äh, plastikumaks ja muud sellised asjad, kuid samuti maksuõiglus, maksudest kõrvalehoidmise vastane võitlus ning Euroopa-sisese maksukonkurentsi vastane võitlus Äh, tulude osas oli varem keskmiseks maksumääraks nelikümmend viis protsenti, nüüd üheksateist protsenti keskmiselt. Äh, see tähendab seda, et äh, ettevõtetel läheb hästi, aga küsimus on selles, kuhu need tulud siis lähevad, kas need jagatakse töötajatega, kas investeeritakse tuleviku ettevalmistamiseks või läheb see dividendidena välja lihtsalt majandustsüklist kui ei investeerita uuesti ja kui need rahad lähevad finantsturule, siis see on tõsiseks finantsprobleemiks sellest tulenevalt temal äh, maksud äh, tuludele leidsidki kahekordset kahastamist. me näeme Ameerika Ühendriikides äh, Florida, Texas, Arkansas vähendasid oma makse ning selle tulemusena Roosevelt omal ajal viis sisse föderaalmaksu selleks, et kõik maksaksid kolmekümne kaheksa protsendist ühtset maksu. Ameerika Ühendriigid Rooseveltist peale äh, maksavad siis seda kolmekümne kaheksa protsendilist maksu. seal ei ole mitte mingit äh, nõukogude süsteemi ega äh, majandusedu ei ole see takistanud. meil on aga üheksateist protsenti. Trumpi äh, reformi tulemusena kakskümmend neli protsenti küll uus maksumäär ehk siis me peaksime äh, tulude osas Euroopa maksu sisse viima, see ei puudutaks äh, väikeettevõtjaid, äh, käsitöölisi, aga kui me tahame oma vahendeid, kui me tahame ambitsioonikamat eelarvekliima ning tööhõive jaoks, siis me peame oma vahenditega edasi liikuma. see võimaldaks ka suuremat eelarvet saada kui iga, kui me hakkame isoleerima hooneid külades, linnades ja nõuame remonditööde tegemist, siis me saame jagada selle, nende tööde arve siis kaheks ning toetada. nii kahekümne aasta pärast võib-olla direktiivis nähakse ette, et kõik hooned peavad olema isoleeritud. tundub nüüd küll, et ma olen oma, kogu oma kõne ära kasutanud, aga saadan teile veel lisamaterjale. Merci beaucoup pour votre excellent présentation. suur aitäh selle suurepärase ülevaate eest Now to the Czech language uh.... ja ma jätkan nüüd uuesti tšehhi keeles ja siis annan sõna ka variraporteerile. paistab, et meil ei ole piisavalt aega, et kõiki teemasid arutada. aga paluksin teha kõigil nii lühidalt kui võimalik ja räägiksime eelarvest eeskätt just tööhõivekomisjoni perspektiivist mis äh, puudutab kahe tuhande kahekümne esimese aasta eelarvet, siis teeksin omalt poolt ka mõned kommentaarid. esiteks, makseressursid aastal kaks tuhat kakskümmend üks äh, keskenduvad sellele, et viia lõpule projektid äh, perioodist kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja see ei tohiks samas olla takistuseks uute programmidega alustamisele ja seda ei tohiks teha ka Euroopa Sotsiaalfondi arvelt, nii nagu on juhtunud varasemalt. ESF Plussi osas tahaksin rõhutada vajadust äh, rahaliselt toetada ka teisi instrumente nagu Euroopa globaliseerumisega kohanemise fond, ja ka ESI fond. tahaksin rõhutada ka pilootprojektide ja ettevalmistavate meetmete rahastamist. Need summad võivad tunduda küll väikesed, aga kui neid koostatakse hoolikalt, siis on see hea moodus demonstreerida innovatiivseid lahendusi teatud küsimustes. meil on varasemast hulgaliselt näiteid, kus ähm, komisjon rakendas pilootprojekti ja siis sai sellest äh, poliitika võtmeinstrument. ja meie jaoks on just see oluline. me tahame, et äh, pilootprojekte hinnataks põhinevalt nende tegelikul lisandväärtusel äh, Euroopa Komisjoni ja direktoraatide ja eelarvekomisjoni poolt tahaksin mainida ühte konkreetset pilootprojekti, mille mina esitasin eelmine aasta koos Peter Polakiga. see puudutas äh, romade sotsiaalmajutust. Euroopa Komisjon oli huvitatud selle rahastamisest, aga eelarvekomisjon vähendas selle eelarve poole peale ja see muutis äh, pilootprojekti toimimise võimatuks ja pilootprojekt pidi piirduma ühe liikmesriigiga esialgse kolme asemel. me püüame see aasta jällegi seda projekti edendada. ja veel, ilmselt tõstatame ka muid küsimusi hiljem, ma tegin omalt poolt otsa lahti ja annan nüüd äh, sõna teistele variraportööridele äh, Markangel või kuidas te hääldate oma nime, eh, kuidas iganes te soovite hääldada, palun. ma ei ole variraportöör, aga räägin Leszek Milleri nimel, kes ei saa kahjuks täna siin olla ja mõned eh, mõtted sotsiaaldemokraatide poolt, me oleme üldiselt rahul eelarve projektiga, sest see kajastab mitmeid meie prioriteete, näiteks eh, õiglane üleminek ja mit-, raha mitteäravõtmine ESF Plussilt, rõhutame ka sotsiaalset õiglase ülemineku tähtsust, investeeringuid sotsiaalpoliitikasse ähm,, hädaolukorra plaani, rõhutame Euroopa sotsiaalõiguste sammast, sest äh, praegune komisjon soovib ka seda rakendada ja meil on tarvis äh, piisavaid ressursse ka Euroopa lastegarantii rakendamiseks see peaks olema osa ka MFF-i läbirääkimistest ja peaks saama osaks ESF plussist. meie jaoks on ülimalt oluline tagada ka ambitsioonikas mitmeaastane finantsraamistik ilma viivitusteta ja et see keskenduks tugevalt sotsiaalpoliitikale, õiglasele sotsiaalsele üleminekule ja et seal oleks piisavalt värsket raha, et ei võetaks raha ära ESF plussilt haavatavatelt rühmadelt, kelle finantstoetus on juba praegu problemaatiline. ja väljendame ka muret, et, et tööhõivekomisjoni muudatusettepanekuid ei ole eelarvekomisjon suuresti viimasel ajal arvesse võtnud. aitäh konkreetse ettepaneku eest. nüüd äh, Samira Rafaela, palun. aitäh ja suur tänu ka raportöörile see oli väga tihe töökava selle arvamusega seoses, aga tähtis on, et me saaksime väljendada oma seisukohti selles olulises teemas, mis puudutab meie töövaldkonda. mitmed muudatusettepanekud pärinevad Renewlt ja tähtis on rõhutada kaasavat sotsiaalset Euroopat. meie ettepanekute eesmärk on tagada kaasavus. see on peamine eesmärk ja me vaatame ka lünki ja puudujääke eelarves, mis võivad kaasa tuua tõrjutuse. nii et see on meie vaatenurk ja mõned ettepanekud, mille tooksin esile, näiteks äh, kaasava sotsiaalse Euroopa projektide Äh, tugevdamine, võrdne juurdepääs tööturule meestele ja naistele, samuti iga vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus oleval lapsel peaksid olema tagatud põhiõigused ja sageli vaadatakse mööda ka sellest, mis puudutab ülemere riikide ja territooriumide rahastamist kliimamuutustest rääkides tuleks pöörata eh, erilist tähelepanu ülemere riikidele ja territooriumidele, mis on eriti haavatavad kliimamuutuste suhtes. samuti oleks tarvis rohkem omavahendeid, et me saaksime eh, võtta meetmeid kliimamuutustega võitlemiseks ja ka tagamaks seda, et kõik saaksid üleminekuprotsessis osaleda Renew poolt ähm, kaalusime, kus oleks võimalik pakkuda rohkem lisandväärtust, et eelarve oleks kaasavam erinevate inimgruppide suhtes Euroopas. aitäh! idee fraktsioonist siin kedagi ei ole ja Kirmari ja Peter Hansenit ka ei ole, annan sõna kolleeg Sandra Pereirale suur tänu, tahaksin ka omalt poolt äh, tänada raportööri. ajal, kui MFF on veel ebaselge, on meie kohus kaitsta Euroopa eelarvet äh, poliitikate osas, mis aitavad tagada sotsiaalse ühtekuuluvuse, sotsiaalse kaasatuse. me ei saa jätta kõrvale vaeseid Euroopa kodanikke sellest võrrandist oleme vaadanud ka tööõigusi, äh, eluasemega seonduvat. Äh, samuti see, mis puudutab ebastabiilseid äh, töökohti. sotsiaalsed instrumendid peavad käima käsikäes ka piisava palgaga Need, kes on vaesusohus, sageli naised, osaajaga töötajad, ähm, talunikud, ähm, need, kellel on äh, ebakindel peresuhe, need inimesed on veelgi haavatavamad. nii et ei ole aktsepteeritav see, et ei tugevdata sotsiaalset ühtekuuluvust või sotsiaalset kaasamist, samas kui räägitakse ka sõjaväele e-, eelarve suurendamiseks. ja komisjon, kas äh, te tahate omalt poolt sõna? ei soovi sel juhul küsin raportöörilt, kas te soovite mm, sõna uuesti, palun. suur aitäh, ma tahaksin kõigepealt vastata teie esimesele küsimusele, murele. kas meil äh, tekib maksete osas kriis jälle, me üritame teha kõik selleks, et seda vältida, sada nelikümmend neli koma seitse miljardit makset kaks tuhat kakskümmend üks ehm, komisjon on vähem mures kui seitse aastat tagasi, sellepärast N pluss kahelt läksime N pluss kolmele üle me oleme seda perioodi seega pikendanud, aga muidugi oleme väga tähelepanelikud. ja ei tohi, et me võtaksime ühtekuuluvusfondist või sotsiaalfondist vahendid ära. Need juhised on väga lühikesed, väga, sinna kõike sisse panna ei saa, aga me panime sellele suurt rõhku. ja teil oli ka täiesti õigus, et tihtilugu tegemist on innovaatilise probleemidega, mis võimaldavad uute Euroopa Liidu poliitikateni jõuda vahel on meil, ma olen uus, ma ei ole vastutav kõikide varasemate vigade eest, aga vahel eelarvekomisjonil on raske otsustada, sellepärast et saadikud tulid välja väga paljude uute projektide selleks, et ühele või teisele ühingule või liidule head meelt teha. kui meil ei ole piisavalt infot ja argumente, siis meil on raske neid projekte ka kaitsta, võib-olla eksime mõne kvaliteedi osas nii et ärge liiga palju projekte, ärge liiga palju neid välja töötage, aga kui teil on ikka tõsiseltvõetavad ettepanekud ja argumendid, siis äh, saame aidata. olen siin sellepärast, et me tõesti tahame teiega koostööd teha, meil on vaja ambitsioonikumat eelarvet ning kogu parlament peab selle taga olema. Mark Angel sotsiaalne sammas ja see, et meil peavad olema vahendid, jah, me keeldume toetama sellist äh, eelarvet, kus võtame äh, nooremalt vennalt ja anname vanemale või võtame äh, ühtekuuluvusfondist kliimale ja nii edasi, see ei tähenda seda, et mitte midagi ei saa ümber korraldada, aga Euroopa ei saa kliimat toetada ning vähendada samas ühtekuuluvusfondi vahendeid või põllumajandusfondi omasid Prantsusmaal iga nädal äh, tapavad ennast ära põllumehed, sellepärast et nad ei saa hakkama enam. Euroopa on kahekümne aasta jooksul piimakvootide ja muuga äh, kaitsenud põllumehi Itaalias, Prantsusmaal või ükskõik kus mujal ei ole ju põllumeeste eesmärgiks Euroopa Liidult toetust saada, vaid ikkagi teha seda, mis nad armastavad. kahekümne aasta jooksul tänu piimakvootidele õnnestus meil vältida ületootmist, hinnad olid äh, õiglased ning põllumeestel ei olnud äh, toetust vaja. Nad suutsid ära elada sellest, mis nad tegid, välja arvatud äh, mägipiirkondades. aga siis kaks tuhat viis otsustati need reguleerivad vahendid ära kaotada, selle asemel, et neid moderniseerida piima hind, peedi hind äh, langes ning nüüd on vaja toetusi. mul ei ole viie äh, minuti jooksul võimalik kogu põllumajanduspoliitikat läbi vaadata, aga me peame kaitsma põllumeeste sissetulekut, nende tööd äh, ja ka kliimat, sellepärast et põllumehed kümme aastat tagasi võib-olla olid skeptilised kliimaküsimustes, aga täna nad näevad neid muutusi Prantsusmaal, äh, Belgias on äh, viljasaak kolmekümne protsendi võrra vähenenud üleujutuste tõttu, äh, mujal on tekkinud probleeme karjakasvatusega ja nii edasi. kui me tahame biogaasi toota, siis viissada miljonit eurot investeeringuid on vaja. ei saa ju nõuda, et põllumehed üksinda selle summa leiaksid, vaid me peame aitama neid rahaliselt sellel teel Euroopas me tahame ikkagi tagada väärika olukorra kõigile, kogu maailm vaatab, mis me teeme. kas me suudame kliimaküsimustes seda liik-, liikuda, kuid tagada ka sotsiaalse õigluse? Ameerika Ühendriigid eh, praegu kaaluvad seda, kas meie sotsiaalse õiguse mudel on üle võetud, me ei ole eh, küsimuse algi, et me anname alla sotsiaalküsimustes kliima nimel vabandan, kuid äh, eelarvekomisjon pole alati teie ideid väga hästi vastu võtnud. kuuskümmend protsenti saadikuid on uued ning me tahame teiega koostööd teha. aga kõige olulisem on see, et meie viis fraktsiooni toetaksid uusi omavahendeid, kui meie eelarve on liiga väike. Äh, te võib-olla leiate, et olen ebaõiglane, aga siis me ei saa lihtsalt suuremat eelarvet saada me saame seda läbi uute vahendite, parlament on juba ütelnud, et ta ei saa järgmist muud aastast finants raamistikku toetada, kui omavahendite osas edasi ei liiguta. ja seda enne rohelepet, et nüüd, kui me tahame veel lisaks sellele ka rahastada rohelepet, siis parlamendil on põhjust veelgi enam omavahendeid toetada. me peaksime omavahendite osa tõstma ning võib-olla ka eelarveväliseid vahendeid kaaluma. FATCA seadus näiteks äh, Ameerika Ühendriikides äh, Barack Obama ajal äh, kõik pangad pidid olema läbipaistvad, muidu nad ei saanud enam edasi tegutseda Ameerika Ühendriikide territooriumil. võib-olla peaksime ka kliimaküsimust FATCA seaduse siin vastu võtma. mitte keegi, ükski äh, äh, pank või ettevõte ei saaks toetada, töötada edasi, kui nad ei ole fossiilkütuste kasutust lõpetanud. ehk siis vaatame, kuidas läbi oma vahendite saame eelarvet tõsta ja kui komisjoniga kohtun, siis ma olen näinud ka, et nemad on suunda muutnud, otsivad uusi ideid. Samira Rafaela rääkis ka kaasavast Euroopast, nõustume täielikult teie eesmärgiga. rahastamine peab toetama kaasatust e, kõikjal Euroopa Liidus, e, võitlus ka ajutiste töökohtade vastu, jah, kas see on oluline, me ei saa kurta selle üle, et inimesed hääletavad Euroopa vastu Äh, samas, kui Euroopa ei toeta kõiki, ka kõige vaesemaid, me ei saa ju kurta selle üle, et meid ei toetata, kui me ise midagi ei tee inimeste heaks läbi eelarve. nii et äh, siin võite meie peale loota, oleme valmis vaesuse vastu võitlema, Nikolai Schmidt äh,, meie volinik on tõesti väga kirglik ja Luksemburgis ka näitas seda, et on võimalik vaesust vähendada ja jõuda nullini pikaajaliste töötute osas ma usun, et suur enamus ikkagi soovib, et meil oleksid sellised Euroopa projektid, mis aitaksid üles ehitada kaasavamat Euroopat, millest saaksid kasu kõik <clears throat> kodanikud, kes meie territooriumil elavad. ostujõud. muidugi mõista võib, tuleb võidelda äh, väikeste töökohtade vastu nii-öelda nelisada viiskümmend äh, eurot kuus, see on katastroof. me peame vaesuse vastu võitma, kuid samuti äh, elamupoliitika, kui äh, üürid oleksid madalamad, siis oleks ka probleeme vähem ning äh, tulen tagasi selle härra juurde, kellega kohtusin Grenoblis, kes ütles, et kui tema äh, elumaja ära isoleeriti, siis ta hoiab kokku kaheksasada eurot. tegemist ei ole olnud eurosaadikuga, kellegagi komisjonist, vaid tagasihoidlikust perekonnast pärit härraga, kes ütles, et ta tõesti hoiab kokku kaheksasada eurot iga aasta. ehk siis me näeme, mida Euroopa suudab kakssada nelikümmend miljardit loob Euroopa Keskpank juurde raha iga aasta ja ma usun, et seda peaks suunama just nimelt taoliste projektide rahastamisse, mis parandaks äh, ostujõudu ning elatustaset vabandan, kui eh, liiga pikalt rääkisin, vaadake läbi meie suunised, üritagem neid parandada, need suunised on väga olulised, sellepärast et see võimaldab meil eh, edasi liikuda läbirääkimistega kuni juunini ning siis tuleb komisjon välja esimese eelnõuga. hakkame juba konkreetsemalt eh, küsimusi arutama, aitäh! Thank you very much, I would like aitäh, tahaksin vaid mainida, et muudatusettepanekute tähtaeg on kaheteist kümnes veebruar kell kaksteist. Äh, hääletus äh, Emplis on ähm, kahekümne kolmas veebruar, äh, juhtkomisjonis hääletus kolmekümnendal märtsil ja täiskogul vastuvõtmine aprillis kaks tuhat kakskümmend. lugupeetud kolleegid, see oligi meie viimane päevakorrapunkt Äh, annan vaid teada, et äh, järgmine kohtumine kaheksateist veebruar, seitseteist viisteist kuni üheksateist, siis kahekümnendal veebruaril kell üheksa kuni kaksteist kolmkümmend Brüsselis, kuueteistkümnendal märtsil viisteist null null kuni kaheksateist kolmkümmend Brüsselis ja seitsmeteistkümnendal märtsil üheksa null null kuni kaksteist kolmkümmend ja neliteist kolmkümmend kuni kaheksateist kolmkümmend Brüsselis. suur tänu, kui keegi teile valentinipäeval ei öelnud, et ta teid armastab, siis mina nüüd ütlen, et mina armastan teid. Äh, te pidite äh, minuga kogu selle aja veetma, vabandan juhatamise pärast, see oli esimene kord, aga loodan, et see ei olnud ka väga kohutav soovin teile parimat, ilusat õhtut ja suur tänu ka tõlkidele, kes on meie staarid. suur tänu tööhõivekomisjoni töötajatele, kolleegidele, protokollijale, kõikidele. ilusat õhtut, naeratage äh, kuni tänase päeva lõpuni ja kohtumiseni jälle.